avaldatakse see meie protokollis ning nende isikute nimed, kes allkirjad on andnud, on siis samuti protokollis. ning teise kirjaliku deklaratsiooni on esitanud Fiona Hall, Ines Ajala, Sender, Isabel Durand, Tiitel Lebrecht Koch ning Sabine Wils. ja see puudutab äh, veokiõnnetusi ning äh, ka see kirjalik deklaratsioon, deklaratsioon on saanud vajaliku arvu äh, allkirju ning vastavalt artiklile sada kakskümmend kolm avaldatakse see protokollis ja see saadetakse ka vastavatele asutustele ja ametkondadele. härra Matras. suur aitäh, härra president võttes arvesse seda, mida te meile just rääkisite, tahaksin ma öelda, et äh, ka Euroopa Parlamendis on julgeolekumeetmeid tugevdatud ning ma tahan tänu avaldada neile meestele ja naistele, kes meie julgeolekut tagavad. Brüsselis on äh, mitu korda ju äh, olnud turvalisusega probleeme, kusjuures on toimunud ka relvastatud rünnakuid ning seejärel ongi julgeolekumeetmeid ja turvalisuse meetmeid tugevdatud meie ja meie külalised äh, oleme aru saanud, et äh, on olemas äh, turvalisusohud ja selle eest võetakse vastutusele ka isikud, kes on võimaldanud sellist turvalisuse rikkumist ning kedagi ei tooda tulevikus ohvriks, aitäh! aitäh ka teile! tõepoolest, praegu uuritakse neid hiljutisi sündmuseid, millele te viitasite ja me kindlasti tugevdame turvalisusmeetmeid selles hoones, härra Tarabella. kallid kolleegid, mõistagi ma tahaksin teid tänada kõiki kaasautoreid kirjalikule deklaratsioonile number kaheksakümmend neli, Äh, proua Pastost, äh, proua Veržiad ja proua Weberit, me oleme saanud kokku kõik vajalikud allkirjad, suur tänu ka äh, majandus- ja sotsiaalkomisjonile, kes on samuti väga selge seisukoha võtnud siis Euroopa kindlustusühi, ühenduste osas. aitäh, nüüd läheme me hääletuse juurde ning esimese punktina hääletame me kahte resolutsiooni, mis puudutavad Ungari äh, meediaseadust, äh, härra Tool. härra president, enne kui me läheme hääletuse juurde väga olulise resolutsiooni osas, Ungari meediaseaduse osas, tahaksin ma pöörata